Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání a dalším bodem je... daamid ja härrad, jätkame istungit. järgmiseks on härra Tökeši aruanne Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine. raportöör, palun neli minutit on teil. ma vabandan, et hiljaks jäin, aga ekraanil näitas algul kümme minutit hiljem minu raporti aega ja ma teen oma ettekande ungari keeles. lugupeetud härra esimees, härra volinik, kallid kolleegid, minu jaoks on suur au, et mul avaneb võimalus rääkida siin äh, üle Euroopa kõrgharidussüsteemi kaasajastamisest, olen selle teema raport. tahaksin tänada Kultuurikomisjoni, iga Kultuurikomisjoni liikme juures, ka nõukogu, tahaksin tänuda nõuandjate, variraportööre tahaks tänuda ja tahaksin tänada kõiki kolleege, muuhulgas ka siis Regi, siis Euroopa Kõrgkoolide Liitu, üliõpilasesindusi, kes mind tõesti kõik toetasid konstruktiivse raporti koostamiseks. ma tahaksin kõiki tänada tiheda koostöö ja abi eest, et suutsin panna kokku niisuguse raporti raportööri ülesanne on selles mõttes väga oluline ja tegelikult ka väljakutse, kuna olen nõnda öelda idabloki riigi esindaja riigist, mis mõne aasta eest alles sai Euroopa Liidu liikmesriigiks. olen Rumeeniast, kus totalitaarne diktatuur ei võimaldanudki üles ehitada äh, demokraatlikku kõrgharidussüsteemi ülikoolide autonoomiat ei tagatud, ja äh, kõrgkoolid olid poliitiliste ja ideoloogiliste suundumuste teenistuses. seetõttu on mõistetav, miks ekskommunistlikud idabloki riigid, kes hiljaaegu alles said Euroopa Liidu liikmesriikideks, on need riigid, kelle jaoks kõrghariduse reformimine ja kaasajastamine on erakordselt oluline ja see protsess algatati pärast pööret tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal. meil on tarvis eh, eh, oma arengus järele jõuda, meil on vaja ennast kaasajastada, me tahame läheneda eh, Lääne-Euroopa riikidele Euroopa kõrgharidusruumi raames Eh, minu raporti suhtes ehitati eh, enam kui sada kolmkümmend muudatusettepanekut ja see näitab, et kriisi tingimustes on kujunenud välja olukord, kus Euroopa kõrgharidussüsteem igal juhul vajab moderniseerimist. minu raport on pühendatud kõrgharidussüsteemi kaasajastamisele ja viitab nendele takistustele, mis tuleb ületada, et seda teha. see viitab ka nendele rahastamise puudustele, viitab sellele, et kriisitingimustes on kasvanud tööpuud, tööpuudus see viitab ka demograafilistele probleemidele. asi on selles, et Euroopa kõrghariduse tase on kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide huvides ja seda e, süsteemi on võimalik moderniseerida siis, kui selles osalevad kõik liikmesriigid ja e, piirkonnad. kõrgharidus e, mängib olulist rolli kaasaegse kaasava ühiskonna ülesehitamisel on oluline, et ülikoolid koos oma partnerite, eh, kogukondadega, piirkondade, valdkondade, kodanikkonna esindajatega koostööd teeksid, et nad eh, arvestaksid eh, halvas olukorras olevate elanikkihtide huve, nad peavad mm, tegema kõik selleks, et inimestel oleks võimalik kõrgkoolides õppida. parlament ja Euroopa Liit on ju diskrimineerimise vastu, seetõttu me toetame, et eh, oleks tagatud eh, põhi, inimeste põhiõigused, kultuuriline mitmekesisus, kultuuriline areng, selle nimel, et eh, mitte keegi, eh, ühegi etnose ega eh, vähemuse esindaja ei oleks seatud halvemasse olukorda. tahaksin oma sõnumi lõpetada sellega, et pühendan selle noorsoole, on ju teada, et mõningates postkommunistlikes riikides on noorte tööpuuduse tase väga kõrge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 et Euroopa Liidu poliitika, muuhulgas ka märtsikuine raport, aga ka teised vastu võetud dokumendid ja kaks tuhat kakskümmend arengueesmärgid äh, viivad selleni, et me suudame vähendada tööpuudust noorsoo hulgas. aitäh, te ületasite oma kõneaega ühe minutiga ka nüüd vaba mikrofoni sessioon ja teile teadmiseks, meil on kaksteist kõnelejat nimekirjas. kui te kõik peate kõneajast kinni, siis ma olen valmis teile kõigile sõna andma, kuna te nii hilisel tunnil täiskogule kohale tulite, aga palun tehke nii lühidalt kui võimalik. kõigepealt äh, härra äh, Sver spoštovani gospod predsednik kolegice in kolegi <clears throat> hvala poročevalcu laszlo härra president härra volinik kallid kolleegid tahaksin tänada eh, raportöör tökesit suurepärase raporti eest see on tõesti silmapaistval tasemel ja see dokument näitab seda, et Euroopa Liit tervikuna püüdleb kõrgharidussüsteemi moderniseerimise poole, kuivõrd Euroopa on juba sajandeid olnud eh, kogu maailma jaoks progressi eh, allikaks ja nüüd on oluline, et me suudaksime eh, ülikoolide kaudu avaneda ja majandus äh, Äh, peab sõlmima koostööliidu kõrgharidusega selleks, et ülikoolide kaudu oleks võimalik tõsta majanduse taset ja majandus omalt poolt ülikoolide õpetustaset selleks, et öelda, et tõsta õppekavade kvaliteeti. tahaksin rõhutada ma loodan, et vastuvõetavad muudatused toovad kaasa ka positiivse arengu, aitäh! aitäh, et kõneajast kinni pidasite, muidu ma ei jõua kõikidele sõna anda. Äh, järgmiseks Protšesko. Äh, suur aitäh! selle raportiga seoses tahaksin välja tuua Erasmuse äh, programmi edukust, see aitab parandada üliõpilaste liikuvust. tahaksin ka rõhutada, et kui me tahame konkureerida Aasia riikidega, siis peame täiel määral ära kasutama tehnoloogia elukutsete potentsiaali ja kasutame ära ka naiste potentsiaali, kes tegelevad teadusuuringute ja arendustööga. ei ole põhjust, miks äh, ülikooli koolituse raames peaksime diskrimineerima naisi. me teame kõik, et on teatud traditsioonilised soorollid ja stereotüübid, aga ma olen veendunud, et eh, need tuleb eh, kaotada, see oleks võimalik kvootide põhjal. ma olin raportöör äh, Äh, naiskomisjonis sel teemal, aga ma olen kvootide vastu. aitäh. järgmiseks proua Pasescu. suur tänu, härra president, Euroopal on tarvis konkurentsivõimelisi ülikoole, mis tulevad vastu ka tööturu vajadustele. ma toetan mõtet, et ülikoolide poolt pakutav haridus peaks olema seotud ka tööturu poolt pakutavate kohtadega, nagu on välja toodud punktis kakskümmend seitse. tudengite arv on neljakordistunud viimastel aastatel Rumeenias, aga nendel tudengitel on hiljem raske leida töökohti, mis vastavad nende haridusele. seega meil on vaja programme, mis looks ka uusi töökohti ning samuti, mis edendaks professionaalset koolitust meil on vaja kõrgharidust muuta professionaalsemaks. tahaksin teile teada anda tudengiassotsiatsioonide rahulolematust Erasmuse projektiga. peamine kriitika puudutab mitteametliku äh, hariduse äh, puudujääke ning noorte inimeste mittekaasamist demokraatlikku ellu. suur tänu nüüd, härra Mikolašik! Eh, uskutočnenie modernizácie európskej vysokoškolskej na meniace sa potreby európskeho hospodárstva a spoločnosti kõrghariduse kaasajastamine peab vastama Euroopa majanduse arengutele. me, kõrgharidus peab toetama Euroopa arenguid ja Euroopa konkurentsivõimet maailmas. Euroopa Liit Eh, tagab ainult sel kombel kõige dünaamilisema arengu piirkonna, kõige dünaamilisema eh, arengu maailmas. on oluline, et ülikoolide teadusuuringud kantaks üle majandusse, meil on eh, suuri puudujääke arstid, suur puudujääk arstidest ja tehniliste erialade esindajatest, samal on meil aga öö, humanitaarteadlaste ületoodang, seetõttu on pärsitud Euroopa Liidus öö, integ-, innovatsioon. suur tänu, järgmisena härra Mikalski. aitäh, härra president ma lõpetan enne oma kõne aja lõppu. president, volinik, daamid ja härrad raportisse on sisse kirjutatud olulised positiivsed teemad, sellega rõhutatakse ülikoolide autonoomsust, toetatakse Erasmust, räägitakse vajadusest tunnustada kvalifikatsioone, samuti kutsutakse üles meie naabruskonna poliitika elluviimisele, koostööle naabritega ning rõhutatakse ka seda, et et ülikoolid ei peaks piirduma ainult majanduse edendamise rolliga, samas tuuakse välja ka probleeme, näiteks ähm, kõrg-, äh, ülikoolide pingeread, kohustus õppida üks semester väljaspool oma kodumaad. Ähm, nende aspektide tõttu ei saa me seda raportit toetada. suur tänu, järgmisena proua Schubert. Obrigada, senhor presidente. Uh, suur tänu. Portugalis on Bologna protsessi ja üldise kõrghariduse moderniseerimise protsessil olnud katastroofilised tagajärjed, selle asemel, et edendada tudengite liikuvust, on ülikoolid muutunud palju el-, e-, elitaarsemaks ning lõhestanud veelgi rohkem ühiskonda. tänapäeval lahkuvad üliõpilased ülikoolidest, sest nad ei saa maksta õppemaksu ega ennast üleval pidada. Nende üliõpilaste jaoks on äh, ülikoolide moderniseerimine olnud lihtsalt miraaž. suur tänu, härra Matula! economia europeană poate depăși actual... aitäh! Euroopa majandus saab väljuda kriisist, kui me pöörame rohkem tähelepanu haridussüsteemile ja eriti kõrgharidussüsteemile vastavalt Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale. seeläbi saab meie majandus muutuda konkurentsivõimelisemaks ka maailma areenil. aga sellest ei piisa, et meil on konkurentsivõimelised ülikoolid. meil on vaja edendada ka üliõpilaste ülekandumist tööturgudele, sest töötus selles kategoorias on kaks korda kõrgem kui mujal kõrghariduse kvaliteet on samuti hädavajalik, seetõttu on meil tarvis ühtset mehhanismi eh, hindamaks akadeemilisi standardeid nii era- kui eh, avaliku sektori ülikoolides Euroopas. ma toetan mõtet, et ääretult hädavajalik on professionaalse kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine üle Euroopa, sest see annab, aitab mobiliseerida meie tööjõudu demokraat-, demograafiliste väljakutsete valguses ma to-, tervitan raportööri tööd, sest see on meie tulevastele põlvkondade jaoks väga oluline. aitäh, nüüd proua Nevedalova. Pekný večer vám všetkým prajem, takú neskôr hodinu. Uh, určite nikto z nás neprotestuje proti tomu, že naozaj... Aitäh! Soovin kõikidele meeldivat õhtu jätku. Kõrgharidus äh, kaasajastamine on midagi niisugust, mille vastu keegi ei saa protesti, me vajame hästi eh, hea kvalifikatsiooniga ülikoolide lõpetajaid ja on väga oluline, et eh, me pea-, toetaksime seejuures naisi, et nad nii kaugele jõuaksid. et nad läheksid ülikoolidesse, et need ka lõpetaksid, meil on vaja, et üliõpilaste seas oleks rohkem naisi, siis on naistel ka paremad šansse selleks, et tulevikus jõuda juhtpositsioonidele, samuti vajame juhtpositsioonidel ülikoolides senisest enam naisi. meil on tarvis ka lisaks sellele ülikoolide vahelist senisest paremat koostööd. tahaksin lõpetuseks mainida ka ka mainida üle-euroopalist õppelaenu nendele, kes on sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras, aitäh! härra Kelly. suur tänu! mina olen endine haridustöötaja, räägiksin ma, seetõttu räägiksin ma sellel teemal pikalt, aga mul ei ole eriti palju aega. ma arvan, et see on üks parimaid ettepanekuid, mis meil parlamendis on siin olnud koostöös raportööri ja Euroopa Komisjoniga. siin on välja toodud väljakutsed, mis on ülikoolide ees, eriti mis puudutab kakskümmend kakskümmend eesmärke, ehk siis nelikümmend protsenti noortest peavad saama kõrghariduse. peamine väljakutse on siin tagada seosed tööturuga, sest see on hädavajalik, kui me soovime olla maailmas konkurentsivõimelised. mida meil on tarvis siis teha? ma nõustun sellega, et sooline võrdsus on täiesti absurdne, meie ülikoolid ütlevad, et nad on maailma esirinnas, aga samas ei kasutata ära kogu potentsiaali, see puudutab ka Erasmust. ma nõustun ka sellega, et me ei peaks rääkima siin lektoritest või professoritest, nad peaksid ennast nägema õpetajatena, nad peavad õpetama tudengeid õppima ja siis võidab sellest kogu meie majandus. suur tänu! härra Papa-Nikolau. aitäh! ka omalt poolt tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase töö eest. kui ma selle raporti läbi loen ja kui ma mõtlen meie kavasid aastaks kakskümmend kakskümmend, siis ma leian, et me kõik peaksime investeerima hariduse kaasajastamisse, aga me peaksime samas tõstma ka kõrgkoolide taset väga paljudes liikmesriikides on aga kõrgharidusele eraldatavaid rahalisi vahendeid vähendatud kümne protsendi võrra. iseäranis eh, nendes riikides, mis on väga tõsise eh, kriisi alla langenud, eeskätt Lõuna-Euroopas. Eh, seetõttu on on tegemist olukorraga, et kõrgharidusse investeeritakse järjest vähem ja seetõttu tahaksin ma küsida komisjonile kas te ei tahaks teha omapoolset ettepanekut, et kõrgharidusele, haridusele erita-, e-, esi-, eraldatavad rahasummad jäetaks kõrvale, kui tegemist on e, eelarve kulu, kulukohustuste vähendamisega, aitäh! järgmisena härra Tegedi. aitäh! mul on väga hea meel, et te mulle sõna andsite. veel rohkem rõõmustasin aga siis, kui ma nägin, et raportööriks on äh, härra Tökes, kes on evangeelse kogukonna liige Transilvaanias. ma lootsin, et tema ettekanne on äh, läbi imbunud kristlikust mõtteviisist ja äh, Äh, aga ka vähemuste huvidest Euroopas. Nendes seitsmekümne seitsmes punktis, mida ma raportis aga näen, on ainult üks, mis puudutab vähemusi ja neli punkti, mis on suunatud soolisele võrdõiguslikkuse peavoolustamisele, ma leian, et see ei ole väga õige lähemine, kui näiteks kas või Belgias on äh, mis on tänase päevani kakskeelne, kusjuures Rumeenias näiteks ei lasta eh, välja riputada vähemuste jaoks arusaadavaid ungarikeelseid eh, silt, silte, ma tänan. kvaliteetne vzdelavanje dorastajatsi populatsiooni elementaarne podmienku dinami-. aitäh, kvalitatiivne kõrgharidus on noorsoole eelduseks majandusega integreerumiseks. kõrgkooli õppimine ei ole mitte enam prestiiži küsimus, vaid ka hea töökoha saamise eeldus, kuid majanduslikud probleemid näitavad seda, et haridussüsteemi struktuur ei vasta tööturu nõudmistele, sellepärast on meil väga palju neid, kes on küll ülikooli lõpetanud, kuid kes ei leia oma valdkonnas tööd. seetõttu me peaksime hoolitsema selle eest et kõrgkoolid senisest paremini kohanduksid tööturu vajadustega. selleks, et me tõepoolest saavutaksime hariduse, mis vajab tööturu eeldus eel,, eeldustele. me peaksime toetama ainult niisuguseid kõrgkoole, kus eh, kõrghariduse tase vastab ühiskonna ootustele see eeldab, et meil on ka senisest paremad motivatsioonimomendid. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować raportu mojemu przyjacielowi Leszlo Tokeszowi. To prawda, na co dzień zajmujemy się e, problemem... Suur tänu. Ma tahaksin tunnustada raportööri tööd. Tõsi ta on, et igapäevaselt tegeleme kri-, kriisiga, tule kustutamisega, aga nüüd vaatame me horisontaalseid teemasid, mille tulemused on kunagi kaugel saavutatavad. Euroopa peaks keskenduma noorema põlvkonna haridusele ja seetõttu on meil vaja muuta tervet süsteemi. ülikoolid mängivad siin võtmerolli. kahjuks aga meie ülikoolid ei ole konkurentsivõimelised, seetõttu arvan ma, et Youth in Action programm ja Curie programm vajavad meie toetust, meil on vaja toetada innovatsiooni ja konkurentsivõimet nii teadustöö, töös kui tööturul. see on, seetõttu on oluline, et tulevased struktuursed poliitikad keskenduvad ka ülikoolide olukorra parandamisele. suur tänu, järgmisena saab sõna härra volinik. aitäh, ma tervitan härra Tökeši raportit, tänan äh, parlamenti seisukohavõtu eest äh, sellel teemal. see on väga õigeaegne, sest äh, meil on praegu järgmine olukord, keegi ei eita, et teadmistepõhine majandus on Euroopa tulevik, aga äh, teiselt poolt haridus on praegu üks valdkondi, kus toimuvad suured kärped vastuseks härra Papanikulu kommentaaridele ma pean ütlema, et me oleme korduvalt rõhutanud, et isegi kokkuhoiu perioodil tuleks koolitust ja haridust riikide eelarvetest finantseerida, sest vastasel juhul me õõnestame Euroopa tulevikuväljavaateid. oleme täielikult teadlikud ka tänase Euroopa paradoksist, nimelt meil on suhteliselt palju heal tasemel tööjõudu, aga teiselt poolt äh, on meil strukturaalse tööpuuduse probleem ja on tekkimas nõndanimetatud kadunud põlvkond. Äh, hariduse ja tööturu vahelised seosed on keerukad, me ei peaks liikuma mitte ainult ülemaailmse konkurentsivõime suunas, eh, seda on muidugi tarvis teha, eh, aga tulevikus on tarvis eh, pigem kõrgemat kui madalamat kvalifikatsiooni. me peame kaasama ka äriringkonnad ja teised partnerid, tagamaks, et koolide lõpetajad saaksid sellised oskused, mis on ka tööturul kasulikud ja vajalikud, et me ei toodaks lihtsalt juurde uusi töötuid Euroopas ma tunnustan, et härra Tökeši eh, raportis eh, komisjoni kava eh, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi loomiseks on samuti mainitud noorte võimaluste projekt ja teadmusühendused. me leiame, et tarvis on äh, partnerlust ja ähm, programmide ümbernimetamist Marie Curie ja Erasmus. Erasmus ja üliõpilaste õppelaenu garantii Erasmus for All äh, on lisavahend äh, üliõpilaste toetamiseks lisaks stipendiumidele. stipendiumid äh, muidugi on meie programmi peamiseks vahendiseks tulevikus me peaksime toetama tugevalt hariduspartnerlusi. veel kord, härra Tökes, suur tänu väga konstruktiivse raporti eest. suur aitäh, volinik, äh, selle äh, lõppsõna eest. sellega on lõppenud äh, selle teema kohane arutelu ja homme kell kaksteist toimub hääletus. järgmine